leiab aset homme kell kaksteist null null. ja liigume nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on olukord Valgevenes ja ma annan jällegi äh, sõna kõrge esindaja nimel äh, komisjoni äh, volinikule härra Peebalksile. juhataja mul on hea meel kõneleda teie nimel äh, siin, vabandust, mul on hea meel kõneleda teie ees äh, Catherine Ashtoni nimel. me oleme järjest enam mures seoses inimõiguste ja õigusriigi olukorraga Valgevenes. olukord on äh, halvenenud viimastel kuudel järjest rohkem kasutatakse represseerivaid meetmeid tsiviil- äh, ühiskonna ehk kodanikuühiskonna ja poliitilise opositsiooni vastu. eriti nõuame me poliitiliste vangide vabastamist ja rehabiliteerimist, poliitiliste vangide olemasolu Euroopa südames on äh, vastuvõetamatu. me oleme mures äh, ka sellega, millises äh, tingimustes äh, poliitilisi vange, muid vange hoitakse. me kutsume üles Valgevene ametivõime keelama vanglates piinamist ja ebainimlikku kohtlemist kõik opositsiooni ja kodanikuühiskonna esindajate tagakiusamine peab äh, lõppema, tuleb äh, tagada nende liikumisvabadus. praegu on aga järjest rohkem äh, piiratud Valgevene kodanike meeleavaldamise õigust Valgevene on ainukene Euroopa Liit, kus endiselt äh, rakendatakse surmanuhtlused ja Euroopa Liit on kõikide põhjenduste vastu, äh, mida surmanuhtluse kasuks äh, tuuakse. parlament kutsub oma kuueteistkümnenda veebruari resolutsioonis üles mitte hukkama Dmitri Kanava, Lavi ja Vladislav Äh, Kavaljovi ja samuti kutsutakse üles peatama surmanuhtluse kasutamist. Euroopa Liidu poliitika on põhimõte kindel, me jääme oma väärtuste juurde, milleks on inimõigused, põhivabadused ja õigusriik. me ei saa lihtsalt tegevuseta kõrvalt vaadata arenguid äh, riikide, riigis, millel on piir kolme Euroopa Liidu liikmesriigiga. Euroopa Liidu piiravad meetmed on oluliseks vahendiks tugevdamaks meie poliitilist survet Valgevenele. Euroopa Liit on äh, korduvalt korranud, et me oleme avatud äh, läbirääkimistele jaanuaris äh, nõukogu laiendas neid sanktsioone isikute suhtes, kes on vastutavad opositsiooni tagakiusamise eest ja kõrge esindaja ütles ka, et äh, palju tööd on veel äh, teha enne kahekümne kolmanda märtsi välisasjade äh, nõukogu. palju tööd tuleb teha selles osas, kuidas panna paika uus nende isikute ja ettevõtete nimekiri, kes saavad kasu Valgevene praeguse režiimi tegevusest. meie poliitikad ei ole ka suunatud Valgevenes äh, isikute või riigi kui sellise vastu. me äh, kindlasti jääme oma põhimõtete juurde, jääme idapartnerluses äh, dialoogi pidamise juurde. me tugevdame kahepoolseid sidemeid vastavalt sellele, kuidas tehakse edusamme demokraatia, inimõiguste ja öö, õigusriigi põhimõtete valdkonnas me teeme koostööd Valgevene kodanikuühiskonnaga, poliitilise opositsiooniga, need on Euroopa poliitika äh, põhialused. me oleme valmis alustama läbirääkimisi viisa lihtsustamise ja tagasivõtmislepingute kohta, nii oleks võimalik äh, edendada isikutevahelisi konflikt-, äh, kontakte ja me soovime alustada neid läbirääkimisi Valgevene ametivõimudega niivõrd kiiresti kui võimalik. me oleme tugevdanud dialoogi kodanikuühiskonnaga, poliitilise opositsiooniga, kasutades meedet European Dialogue on Modernization. me kindlasti kaalume ka tulevikus edasisi toetamismeetmeid. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid äh, soovivad suhteid Valgevenega, jagada oma kogemusi demokraatiale üleminekul ja seoses turumajandusega ja kui äh, tingimused on sobivad, äh, siis Euroopa Liit võimaldab ka oma ettevõtetel ja finantsinstitutsioonidel toetada äh, riigi ähm, üleminekut ja investeerida Valgevenesse. Euroopa dialoog äh, algab äh, Brüsselis kahekümne üheksandal märtsil. me tahame sellist äh, avatud arutelu, mis kaasaks kõik poliitilised jõud, kodanikuühiskonna ja nii, et Euroopa Liidu liikmesriigid oleks tugevalt kaasatud. rasketel aegadel on äh, väga oluline hoida lahti infokanalid ja seetõttu me oleme suurendanud äh, Euroopa Liidu delegatsiooni Minskis, me tegime seda eelmisel äh, suvel. kahekümne kaheksandal veebruaril taotles Valgevene seda, et Euroopa Liidu delegatsiooni juht ja Poola suursaadik peaksid riigist lahkuma kodumaale konsult-, konsultatsioonidele ja Euroopa Liit äh, solidaarsusest kutsus tagasi äh, kõik oma suursaadikud. Äh, samas suursaadikud mängivad väga olulist rolli kommunikatsiooni ja infokanalite lahtihoidmise osas ja me öö, oleme valmis sobivatel tingimustel neid tagasi saatma Valgevenesse juhataja, äh, kahjuks äh, ei ole toimunud mitte midagi, mis paneks meid muutma oma poliitikat Minski suhtes, ei ole vabastatud kõiki poliitilisi äh, vange, jätkub tagakiusamine pärast detsembrikuiseid valimisi, mis toimusid üle-eelmisel aastal, jätkub inimõiguste rikkumine, see on väga kahetsusväärne ja me ei saa üle ega ümber sanktsioonidest, kui me tahame jääda kindlaks oma väärtustele. Ähm, juhataja, ma tahaksin tänada parlamendiliikmeid äh, nende pühendumuse eest, äh, mida nad on seoses selle teemaga üles äh, näidanud. me oleme Valgevene inimestega solidaarsed nendel rasketel aegadel ja loodame, et nendel on Euroopas tulevik, kui tingimused on vastavad Euroopa Parlamendi poolne toetus Valgevenele on olnud väga oluline, eriti alates üheksanda, üheksateistkümnenda detsembri kaks tuhat kümme presidendivalimistest. oluline on hoida seda teemat äh, tähtsal kohal Euroopa Liidus. me kindlasti võtame ka väga tähelepanelikult arvesse seda, mida parlament ütleb oma homme vastuvõetavas resolutsioonis suur tänu, härra volinik ja nüüd kõnelejad äh, fraktsioonide nimel, kõigepealt härra Protasevitš, palun. tänan, juhataja, volinik. sooviksin avaldada teile suurt tänu selle väga sügavale mineku poliit-, sügavale mineva poliitilise avalduse eest meie suhted Valgevenega, naaberriigiga, nende asjadega me tegeleme siin majas viimasel ajal väga sageli. me palume, et ei panna, pandaks äh, toime surmanuhtlust. nüüd me oleme öö, äh, sunnitud tegelema selle sõjaga, mida Valgevene võimud on kuulutanud Euroopa Liidule. see puudutab kõiki. aga mulle tundub, et võimudele just nimelt ähm, mm, see asjade seis äh, meeldib, sellepärast et järjest rohkem ja rohkem süveneb vale, Valgevene nii-öelda iseseisvuse puudulikkus Äh, suursaadikud äh, saadeti küll välja, aga on veel võimalus naasta normaalsete suhtete, suhete juurde. vaja on selleks aga vabastada poliitilised aktivistid ning viia läbi valimised, mis äh, vastaksid vähemalt minimaalsetele Euroopa standarditele. muudatuste aeg on käes, praegu ei ole veel liiga hilja suur tänu, president. volinik, kallid kolleegid, oma resolutsioonis, millest rääkis ka minu kolleeg, käsitletakse Valgevene režiimi äh, kui režiimi, mis on otsustanud iseend isoleerida. kuid režiim ei isoleeri mitte ainult iseennast, mitte ainult ametivõime, vaid ka rahvast. ja seetõttu nõuame me resolutsioonis solidaarsust Valgevene kodanikega. me soovime, et nad teaksid, et Euroopa Liidus ja parlamendis oleme me solidaarsed nendega. me toetame nende lootusi. me loodame ise, et Valgevene ja tema naabrid jõuavad ükskord ka demokraatia teele, austavad inimõigusi, selle riigi majandus, kui nii võib öelda, ei ole õigel teel. milline võiks olla selle riigi tulevikuperspektiiv, arvestades praegust tööpuudust edasiminek ei ole võimalik ilma ühiskonna reformimiseta, ilma dialoogita ühiskonnas, dialoogita noorusega, opositsiooniga, ajakirjanikega, ametiühingutega. ainult dialoogi läbi saab Valgevene ühiskond muutuda stabiilsemaks. ja tänu sellele võib siis ka majandus uuesti jalule tõusta. seda soovisimegi öelda oma resolutsiooni ettepanekus. me nõudsime ka seda, et kõik poliitvangid vabastatakse, olenemata eh, sellest, milliseid liikumisi nad on esindanud. see oligi meie nõudmiste tuum ja eh, meie ühisresolutsiooni mõte ma eh, tegelikult mõtlesin, et räägin sotsiaaldemokraadi nimel, aga usun, et rääkisin kõigi parlamendiliikmete nimel. suur tänu, proua Julend. suur tänu. Eh, meie Aldes toetame nõukogu otsust kutsuda tagasi oma suursaadikud, Euroopa Liidu suursaadikud Minskist konsulteerimiseks pärast seda konflikti, mis toimus Euroopa Liidu ja Valgevene vahel. president Lukašenko käitumine on täiesti skandaalne, Euroopa Liit ei tohiks teda ja tema semusid meelitada, saates sinna mm, suursaadiku tasandil esindajaid. Lukašenka on pidevalt ignoreerinud Valgevene rahvusvahelisi kohustusi, näiteks OSCE liikmena, ja mina küll ei sooviks näha, et Euroopa Liidu väärikad suursaadikud peaksid oma volikirju kriminaalsele diktaatorile esitama mingit edasiminekut Euroopa Liidu ja Valgevene suhetes ei saa toimuda enne, kui algavad demokraatlikud reformid. vahepeal peame keskmen-, keskenduma eelkõige Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni toetamisele. tahaksin ka rahvusvahelist jäähoki föderatsiooni kutsuda üles viima kahe tuhande neist, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maailma meistrivõistlused Valgevenest kuhugile mujale. Lukašenka ei ole väärt nende, nende võistluste jälgimist ja diktaator tegelikult ju ei mõista õiglast sportlikku võistlust. tänan. suur tänu. Werner Schulz, palun. juhataja, daamid ja härrad Valgevene on eriolukorras pärast Lukašenka võltsitud tagasivalimist äh, suhtub ta opositsiooni väga diktaatorlikult. Äh, kaksteist äh, inimest rohkemgi on mõistetud nüüd süüdi riigivastase vaenu ohutamises meie omalt poolt äh, oleme avaldamas survet süsteemile sanktsioonide kaudu, külmutades äh, režiimi toetajate kontosid ja pannes neile reisimispiirangud, samas me toetame kodanikuühiskonda, aga Valgevene siseminister saab minna Interpoli konverentsile Lyoni ja samas äh, ka olümpiakomitee raames äh, saavad nad äh, reisida, needsamad, kes on saanud äh, reisikeelud. väga oluline on, et meil oleksid sellised meetmed, mis tõesti mõjutavad režiimi ja kõige vähem mõjutavad äh, neid äh, Valgevene rahvaliikmeid. me peame eelkõige pöörama tähelepanu just äh, firmadele, mis on režiimiga otseselt seotud ja mis puudutab nüüd jäähokivõistluse boikoteerimist või mujale üleviimist, siis see ei avalda soovitud mõju äh, meil oli Moskva boikott, meil oli äh, Pekingiga seoses ähm, oma äh, eriarvamusi, suhtumisi ja kui me niimoodi käitume, siis me peaksime ka äh, jalgpalli meistrivõistlustest Ukrainas loobuma. Mikalski, palun. suur aitäh, see on väga hea resolutsioon me mainime kõike, mida alati selles kontekstis on mainitud, majandussanktsioonide jätkimi-, jätkamist, poliitiliste vangide vada-, vabastamist, elementaarse poliitilise koostöö garanteerimist, täielikku vabadust poliitilises elus, poliitiliste vangide vabastamine ja nii edasi. mul on väga hea meel, et Bondarenko, Šila on ära mainitud, need on inimesed, kellega ma olen otseühenduses. selle resolutsiooni puhul on lisaks traditsioonilisele jutule tähtis ka see, et jutt on vabast ajakirjandusest, seepärast et vaba ajakirjandus saab muuta Valgevene inimeste elu. vabad valimised tulevad varem või il-, hiljem ja siis on neil vabalt ja sõltumatult ähm, võimalik valida oma soosikud. erinevalt ühest eelkõnelejast pean mina väga oluliseks, et me taotleksime jäähokivõistluste üleviimist teise riiki, sest sellist äh, võistlust ei saa pidada riigis, kus on vähimgi ähm, võimalus rõõmustamiseks ära võetud. aitäh, äh, härra Karinš, aitäh, juhataja, lugupeetud volinik, mul on neli last Nad tulevad ja lähevad tänu sellele, et neil on kuhu minna. Venemaa, vabandust, Valga on olukord sarnane, et äh, üks kaebab siin teise peale, nagu ma ütlesin oma laste äh, kohta ja Valgevene kaugeneb äh, Euroopast Valgevene võib äh, valida hoopis äh, teise tee, näiteks äh, pöörduda Venemaa poole, kus demokraatlikke vabadusi piiratakse. kui me soovime, et Valgevene meile läheneks, siis me peame olema väga ettevaatlikud ja väga targad. meil on vaja nii piitsa kui ka präänikut oluline on tugevdada Valgevenega majanduskoostööd. ja selle kaudu me siis saavutame, et äh, inimeste eluolu paraneb, heaolu kasvab. Põhja-Aafrikas ja Venemaal on just keskklass see, kes soovib äh, muudatusi ja nüüd, äh, kui me kasutame piitsa ehk poliitilisi sanktsioone, siis äh, jah, nende all tuleb mõista eelkõige inimõigustest kinnipidamist. härra Vigenin. lugupeetud juhataja, kolleegid. tänase arutelu põhjuseks on asjaolu, et Lukašenka režiimi vahelis-, vastaseid äh, sanktsioone on taas kord pikendatud ja see on toonud kaasa äh, peaaegu et diplomaatilise sõja Euroopa Liidu ja Valgevene vahel. mul on sügavalt hea meel, et siin Euroopa Liidus oleme andnud väga selge signaali Lukašenko režiimile. nimelt, et me ei ole nõus sellega, et ta hakkab survestama üksikuid Euroopa Liidu riike, sest Euroopa Liit toimib tervikuna. mida meil on võimalik ära teha selleks, et äh, toetada selle riigi püüdlusi demokraatia äh, teel? kuidas on võimalik aidata kaasa poliitiliste vangide vabastamisele, kuidas on võimalik kindlustada, et rohkem poliitilisi vange enam juurde ei teki? kuidas saame tagada et järgmised valimised on vähemalt pisut õiglasemad ja pisut demokraatlikumad. minule tundub, et meil on puudu siin loomulik, loomingulisusest. me kas pikendame sanktsioone või siis ähm, asume neid konkretiseerima ähm, ja võtame kasutusele väga konkreetsed piiratud majanduslikud sanktsioonid. siin on juttu olnud ka jäähoki võistlustest, mina küll ei usu, et seda saab praegu enam kolida kusagile mujale, aga noh, me ikka peame tööd jätkama, ma sügavalt loodan et meil õnnestub midagi ka saavutada, sest midagi on vaja ära teha. aitäh ja kolleeg Kodmanis üks minut. tänan, juhataja. ma toetan kõiki punkte siin resolutsiooni ettepanekus, eriti neid punkte, kus äh, mainitakse repressioonide lõpetamist, äh, kus öeldakse, et äh, inimõiguste organisatsioonide esindaja ei tohiks jälitada ja mis puudutab nüüd jäähoki maailmameistrivõistlusi, siis äh, ma usun, et nende mujale viimine ei oleks õige. Need toimuvad kaks tuhat neliteist, äh, selleks äh, ajaks võib veel paljugi muutuda, samas äh, teisalt jällegi tulevad äh, selle sündmuse ajal paljud välismaalased äh, Valgevenesse, äh, kes saavad otseselt mõjutada seal äh, olukorda, nad suhtlevad inimestega, nad avaldavad oma arvamust režiimi kohta ja nendest võistlustest oleks meile pigem kasu kui kahju. härra Koval, palun. tänan. juhataja, minu arvates on ülim aeg vastata küsimusele, milline on Euroopa Liidu poliitika Valgevene suunal viimastel aastatel olnud? kuidas seda on võimalik kirjeldada, milline mulje Minskil sellest on? illusioonid, poliitika muudatused iga poole aasta järel ja siin me siis nüüd oleme. ja nüüd me mõtleme, mida ette võtta Eh, lõputu rääkimise asemel võiksime ükski kord mõelda. me võiksime lõpuks ometi hakata ellu viima koherentset poliitikat niimoodi, et ei äh, toimuks erinevat tegutsemist eri liikmesriikides, et me ühe suupoolega ei räägiks äh, inimõigustest ja teise suupoolega äh, ütleme, et nüüd me hakkame investeerima Valgevenesse, sellepärast et see on vaid vesi Lukašenka veskile. meie partner peab olema opositsioon. Äh, Lukašenko peab aru saama, et kui äh, ajakirjandusvabandus tekib, kui sanktsioone enam ei rakendata, et siis saab ka tema sellest kasu. loomulikult ega tema oma meelt ei muuda valimiste osas valimistest rääkides me jõuame otsaga tagasi sellesama äh, juurde, mida me varem oleme teinud, see tähendab meie iga poole aasta järel äh, poliitika kannapööret äh, ja see tähendab, et Lukašenka saab jälle oma repressioone läbi viia. olgem ometigi järjepidevad kolleeg Vaitere. juhataja, volinik, olukord Valgevenes on tõsine ja halveneb. paljud inimesed on äh, visatud äh, vanglasse, meil on vaja sanktsioone. on äh, traagiline, et kaks noort inimest mõisteti kohtus surma või neid ähvardab surmamõistmine ja sugulased ei saa siin äh, selle protsessi kohta infot, samas äh, režiim äh, muutub närvilisemaks ja me peame veelgi karmimalt nõudma omalt poolt inimõigustest kinnipidamist. Valgevene on väike riik, neil tooraineid ei ole, me peame Lukašenka vastu panema paika sanktsioonid ja mitte Äh, rakendama topeltstandardeid, äh, näiteks äh, võrreldes ähm, Valgevene ja Venemaa kohtlemisega. sanktsioonid tuleb fokusseerida konkreetsetele inimestele, tuleb panna Euroopa Liidu sissesõidukeelud, tuleb konfiskeerida või külmutada kontod ja samuti tuleb sanktsioonid suunata teatud ettevõtete vastu, aga me ei tohi karistada Valgevene rahvast ja lõpuks äh, meie oleme siis need, äh, keda vaadatakse halvas valguses ja kui režiim jääb ellu, siis äh, süüdistatakse meid. me peame kasutama poliitiliselt sanktsioone, toetades kodanikuühiskonda Valgevenes. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Paletskis, palun. tänan, juhataja külma sõja ajal kutsuti tagasi suursaadikuid äh, niimoodi. aga nüüd Valgevenes on juhtunud sama. Valgevenes äh, on äh, võimalik langetada ka teisi valikuid, nad on aga valinud enese isoleerimise. Nad ei luba vabasid valimisi Minsk võiks edendada oma suhteid Euroopa Liiduga, kui ta vabastaks poliitilised äh, vangid ja kui äh, järk-järgult äh, parandatakse inimõiguste olukorda Valgevenes. kõige olulisemad partnerid Euroopa Liit, Venemaa ja Euronest peaksid Valgevenet vastavalt survestama. me ei tohiks suhteid halvendada, nii et rahvas kannatab Euroopa Liidu liikmesriigid äh, peaksid äh, säilitama oma kontaktid äh, Valgevenega, aga valgevenelased ise peavad otsustama oma riigi saatuse üle. kodanike foorum peaks lähimal ajal oma tegevust äh, aktiveerima, opositsioonijuhid ja ajakirjanikud ei ole saanud äh, viimasel ajal võimalust Valgevenest äh, lahkuda ja tundub, et selliseid piiravaid meetmeid rakendatakse ka tulevikus ajakirjanike suhtes. Euroopa Liit peaks Minski tähelepanu juhtima sellele, et liikumisvabadus on üks kodanike põhivabadusi, tänan. suur tänu. ma annan nüüd sõna järgmiseks härra Kaczmarekile, palun. president, daamid ja härrad. arengukomisjoni koosolekult tänasin Lady Ashtonit kõrget esindajat väga selge ühemõttelise otsuse eest, mis ta seekord tegi Valgevene kohta. ükskord ometi sai Euroopa Liit ka eh, muljet avaldada Valgevene presidendile. õige meetod Valgevenega suheldes on kasutada neid instrumente, mis tõesti teevad Valgevene võimudele haiget nõustun sellega, et Valgevene ei tohiks kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jäävaki maailmameistrivõistlusi korraldada. miks? sellepärast, et presidendil on siis jälle võimalus iseennast näidata eh, ja tutvustada oma riiki justkui normaalset riiki, kuid nii see ei ole tegemist on riigiga, kus äh, rikutakse põhilisi inimõigusi, demokraatiat ei ole ja seetõttu ei tohiks maailmameistrivõistlused sellises riigis aset leida, kus inimestel, kodanikel ei ole põhiõigusi ning vabadusi. spordisündmuste küsimus on nüüd äh, äh, jõudnud ka selleni, et, et, et me peame endale meenutama, et tegelikult ka olümpiamängude korraldamine Hiinas ka ei aidanud demokratiseerumisele kaasa. suur aitäh ja nüüd annaksin sõna härra Mavro Nikolasile, palun. suur tänu. sotsialistid suhtuvad äh, Ida-Euroopa riikidega partnerlussuhete arendamisse positiivselt. see võimaldab äh, toetada demokraatlikke reforme, majanduskasvu. Euroopa Liidu eesmärk on panustada reformidele äh, sotsiaalpoliitikas, poliitikas, et tagada rohkemat demokraatiat. Euroopa Liidu seisukohad äh, ebademokraatlike äh, režiimide suhtes peavad olema selged ja ühemõttelised. Euroopa Liit peaks kaasa aitama Ida-Euroopa riikidele Euroopa perspektiivi andmisele. just sellepärast äh, peame oma seisukohti paremini koordineerima Valgevene kannatab demokraatia defitsiidi all, õigusriiki ei ole, inimõigusi rikutakse, poliitvange, opositsionääre pannakse vangi, kõik see on häbiväärne ja Euroopa Liit peab selle ühemõtteliselt hukka mõistma, tänan. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Stastmile, palun. suur tänu president, eelmisel aastal kohtusin, vabandust, eelmisel nädalal kohtusin Valgevene opositsiooni esindajatega, see meenutas meile väga karmi olukorda. Valgevene kodanikel peaks olema sarnased õigused ja vabadused kui meil siin Euroopa Liidus. selle asemel toimuvad tagakiusamised, läbiotsimised, ülekuulamised ning kodanikud elavad pidevas hirmus Lukašenko režiim Äh, režiimi tuleb ähm, hukka mõista. USA senat on vastu võtnud sellekohase resolutsiooni, Euroopa Parlament ja USA president kirjutas alla äh, deklaratsioonile, kus mõistetakse hukka Valgevene äh, tegevus ning soovitakse, et maailma veistivõistlused jäähokis toimuksid mujal. me ei saa jäähokiga ju repressiivset režiimi toetada. see võib määr-, sellised äh, võistlused võivad äh, ka määrida spordi nime. kodanikud, keda on miljoneid, nõuavad, et Rahvusvaheline Hokiföderatsioon resoluutselt käituks. mina tahaksin, et Helsingi kongressil vastataks kood-, demokraatlike jõudude õigustatud nõudmisele mitte korraldada maailmavõistlusi Valgevenes. suur tänu, annan sõna nüüd kodu-, kolleeg Gretule. suur tänu. pinged Valgevene ja Euroopa Liidu vahel on jõudnud äh, otsustavale tasandile, saadikud on tagasi kutsutud, kuid äh, Valgevene on meie partner, ta osaleb äh, naabruspoliitikas ja me peame nõudma, et Valgevene ametivõimud taastaksid demokraatia, austaksid kodanike õigusid. Ähm, Valgevenel peavad olema selged eesmärgid, me peame nõudma, et äh, korraldataks valged, äh, vabandust, vabad valimised, tagataks kodanike põhivabadusi et ei isoleeritaks Valgevene kodanikke. Valgevene kodanikud on rahvusvahelise kogukonna suhtes isoleeritud ja riik kannatab ka majanduslikult. suur tänu, nüüd annan sõna nendele, kes on vaba mikrofoni voorus soovinud sõna võtta. kõigepealt annan roesajale sõna. tänan, juhataja. Valgevene opositsioon on langenud Lukašenka poolt suure surve alla. paljudel aktivistidel on äh, riigist lahkumise keel, toimetajaid äh, arreteeritakse ja Valgevene siseminister keeldus juba neljandat korda kristlikud uut parteid registreerimaks. me nõuame poliitiliste vangide vabastamist ja ma toetan seda, mida ütlesid kolleegid Ojuland ja Stasni, ehk kõik kolleegid peavad äh, paluma rahvusvaheliselt jäähoki föderatsioonilt äh, maailmameistriste õiguse äravõtmist Valgevenelt äh, aastal kaks tuhat neliteist, me ei saa lubada seda, et Lukašenka kasutab neid võistlusi ära oma prestiiži tõstmiseks, tänan. suur tänu, järgmiseks annan sõna proua Paseskule, palun. tänan, president. Euroopa Liit on paradoksaalses ning soovimatus olukorras suhete tõttu Valgevenega. tekkinud on äh, diplomaatilised pinged naaberriigiga, kuid olukord võib muutuda ainult siis, kui president Lukašenka jät-, äh, jätab öö, äh, opositsiooni tagakiusamise. rahvusvahelisel tasandil on Valgevene lausa isolatsioonis. piirideta reporterite organisatsioon on öelnud, et Valgevene on üks kõige suuremaid internetivaenlasi. kodanike väljendusvabadust interneti kaudu piiratakse, see on kõik tõsi, kuid majandusele mõjub isolatsioon eriti halvavalt ning selle all kannatavad kodanikud. seetõttu küsiksingi volinikult, kuidas meie saaksime Valgevene kodanikke aidata? suur tänu järgmiseks annan sõna kolleeg Liisekile, palun. suur tänu, president, volinik, kolleegid. juba aastaid oleme me näinud mingeid kummalisi võimumänge, mida mängib president Lukašenka. kord pilgutab ta silma läänele, kord Moskvale. ja samas teeb ta kodus kõik selleks, et opositsioon lämmatada, maha suruda rahvusvähemusi. mul on väga hea meel, et Euroopa Liit otsustas tagasi kutsuda konsultatsioonideks oma suursaadikud. see on õige otsus Euroopa Liidu institutsioonide ja tema liikmesriikide poolt. loodame, et Euroopa Liit tegutseb ka tulevikus otsustavalt ja järjekindlalt Valgevene režiimi suhtes. samuti eh, ei tohiks me toetada mõtet korraldada kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jäähoki maailmameistrivõistlused Valgevenes. no Nikolai, suur tänu, president, volinik, kolleegid idapartnerluse koosolekul Prahas lubas Valgevene austada inimõigusi, kuid see ei ole tõsi. mulle tundub, et äh, niisugune Euroopa Liidule geograafiliselt kõige lähem riik on väärtuste suhtes meist kõige kaugem. sanktsioone tuleks isegi idapartnerluse raamistikus rakendada, aga me peame seda läbi arutama, läbi arutama kuidas survestada Minski režiimi äh, muidugi võib oodata, et Lukašenka äh, muudab oma käitumist, aga mina olen väga pes-, pessimistlik selles suhtes. kuidas käitub Venemaa nendes suhetes? Venemaa saaks ju ka näidata nüüd seda, et ta austab Äh, igavesi äh, põhiväärtusi, võib-olla Venemaa saaks ka mõnele rahvusvahelisele dokumendile alla kirjutada, näiteks ÜRO-s hukka mõistes Valgevene režiimi. suur tänu, nüüd annan sõna volinik Pivalksile, palun. president, austatud parlamendiliikmed, kõrge esindaja asepresidenti nimel, proua Ashton nimel tahaksin teile kinnitada, et ähm, ta on pühendunud ähm, sellele, et parandada suhteid Valgevenega, kuid Euroopa Liit äh, annab äh, oma tuge, poliitilist ja majanduslikku tuge eelkõige kodanikuühiskonnale, sest see on oluline demokraatia, põhiõiguste ja vabaduste tagamiseks. teiseks, Euroopa Liit annab poliitilist ja ka kui vaja, äh, finantstoetust äh, nendele, kes kannatavad repressioonide all, sest tõesti nendel kodanikel, poliitvangidel ei ole muud lootust kui lootus rahvusvahelise kogukonna abile. me võtame ka tarvitusele piiravaid meetmeid, sanktsioone kuid seda väga sihipäraselt, sest me ei taha rahvast tervikuna haavata. meie eesmärk on suunata oma meetmed just nendele, kes vastutavad repressioonide eest. tahaksin teile otse öelda, et äh, me kõik ju usume, et Valgevene tulevik on ju Valgevene rahva käes. kuid neil peab olema võimalus otsuste tegemiseks. täna see kahjuks nii ei ole ja seetõttu peab Euroopa Liit jätkuvalt tegutsema selle nimel, et ähm, tõesti demokraatlikud protsessid teoks saaks. me jätkame oma diskussioone siin Euroopa Parlamendis ja ma ütlen kõrgele esindajale edasi, et parlament teda toetab. samuti loodame, et resolutsioon homme vastu võetakse. tänan ho ricevuto sei proposte di risoluzione. suur tänu, härra volinik, olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut, nüüd on arutelu läbi, hääletamine selle, nende resolutsioonide osas toimub homme keskpäeval. nüüd on mul üks teade sotsiaaldemokraatidele.